Euroopa Liidu ühisel välispoliitikal oleks tugevam alus, nii et äh, meil oleks ka tugevam liit äh, ka väliskaubanduse alal. aitäh, Vital Moreira! nüüd äh, lõpetame arutelu, hääletus toimub homme kell kaksteist. järgmine küsimus meie päevakorras on taas kord raportöör Moreiralt ja teema on Mart makromajandusliku finantsabi andmine Kirgiisi vabariigile. härra Moreira, te teate protseduuri, te teate, et kuus minutit on teil kõneaega kokku, neli eh, alguses ja kaks lõpus, kasutage see kuus minutit siis oma äranägemisel ära. jah, president, mul ei ole parlamendile selle kohta häid uudiseid. Äh, ma siiski veel kord paluksin, et te pooldaksite Äh, rahvusvahelise kaubanduse komisjoni seisukohta, me võitleme ko-, nõukoguga selles küsimuses. Ähm, komisjon, mille esimees ma olen, on teinud ettepaneku äh, selle äh, Kirgiisi Vabariigile antava makromajandusliku finantsabi kohta. küsimus on kolmekümnes miljonis euros me oleme vastu võtnud vaid ühe väikese muudatuse põhjenduspunktides ehk otsustanud oleme me kasutada nõuandemenetlust. kahjuks aga ei õnnestunud meil selles küsimuses nõukoguga kokkuleppele jõuda. rahvusvahelise kaubanduse komisjon sai öö, äh, suure toetuse selles seisukohas, et kui me komitoloogia mene-, menetlust kasutame, noh, seda on muidugi arutatud palju, et siis sellisel juhul see vastastikuse mõistmise memorandum makromajandusliku finantsabi küsimustes peaks vastu võetama nõuandemenetluse äh, käigus, nii nagu seda on tehtud Moldova ja Ukraina puhul ja mitte kasutada läbivaatamismenetlust, äh, mida nõukogu ette pani sellepärast et see annab liikmesriikidele nõukogu kaudu eh, panna veto all peale komisjoni ehm, eh, täideviivale pädevusele. nõuandemenetlust eh, eh, öeldi, peaks kasutama ainult sellisel juhul, kui asi on põhjendatud. komisjon või vabandust, nõukogu on tegelikult oma seisukohta muutnud, sellepärast et Ukraina ja Moldova puhul just nimelt seda menetlust kasutati. ehk me peame lõpuks ometi selguse majja saama. siin ei ole küsimus mingisuguses sisulises äh, vaidluses, et kas need riigid väärivad seda finantsabi või mitte. me kõik oleme seda meelt, et nad seda vajavad, aga siin on kaks omavahel seotud poliitilist küsimust. kõigepealt institutsionaalne küsimus ehk see, kui palju kontrolli peaks liikmesriikidel olema komisjoni üle, komisjoni täidesaatva pädevuse üle ja siis teine küsimus on seotud esimesega, nimelt kas parlament saab nõustuda äh, nõukogu suurendatud kom-, kontrolliga ähm, komisjoni üle, kui parlamendil selline kontroll puudub. minu arvates parlament peaks väga kindlaks jääma selle juurde, et äh, jõud oleksid võrdsed, nii nagu Lissaboni leppes seda on ette nähtud, ja me ei saa leppida et komitee menetluse käigus nõukogu võtab endale ähm, sellised õigused, mis olid antud äh, komisjonile ja ühtlasi ka püüab vähendada parlamendi osalust. me ei saa ohvriks tuua Kirgiisi Vabariigi ja Gruusia huve antud juhul. aitäh, härra Moreira. ja nüüd annan sõna komisjonile, et ta saaks reageerida raportööri kõnele. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud saadikud. alustuseks ütleksin ma, et Euroopa Liidu makromajanduslik finantsabi on otsustava tähtsusega rahastamisvahend meie suhetes naaberriikide ja kandidaatriikidega. arvestades seda, kui negatiivsed tagajärjed on endaga kaasa toonud eurovõlakriis meie naabruses, peaks Euroopa Liit täiendama eh, IMF-i poolt eh, antavat eh, peaks täiendama seda mm, makromajanduslikku finantsabi, stabiliseerides neid riike, mis on Euroopa Liidule lähedal. see on meie huvides, nii poliitilistes kui majanduslikes huvides. praegu aga on see abi blokeeritud kaks aastat, nimelt pärast seda, kui komisjon võttis vastu selle finantseerimis- Ähm, abi andmise ettepaneku Gruusia kohta jaanuaris kaks tuhat üksteist on parlament ja nõukogu olnud eriarvamusel komitee menetluse osas. komisjoni arvates on otsustava tähtsusega leida lahendus, et kas tuleks kasutada nõuandemenetlust või läbivaatamismenetlust selle äh, vastastikuse mõitmis, mõistmise memorandumi vastuvõtmisel. Ähm, Kirgiisi Vabariigi ja Gruusia osas plenaaristungil pannakse need hääletamisele homme ka, ehm, on äh, need pikad viivitused otsustamisprotsessis pannud Euroopa Liidu väga raskesse olukorda, usaldusväärsus kannatab ja, ja see blokeerib ühtlasi ka järgmisi äh, finantse-, finantsabi ettepanekuid. ehk see võiks halvendada meie suhteid Egiptuse, Jordaania ja Armeeniaga äh, ja sellepärast komisjon kutsub üles parlamenti jätkama oma dialoogi ja mõtlema, kuidas sellest ummikust välja saada. niisiis, tegu on väga olulise küsimusega, tasaka-, see on seotud tasakaaluga ühelt poolt Euroopa Komisjoni eh, ja teiselt poolt nõukogu ja parlamendi vahel. nagu raportöör väga õigesti ütles, on oluline, et me Lissaboni lepet ellu viiksime. ja mitte ainult äh, sõnades, aga ka vaimus. on mõistetamatu, et kolm aastat on juba kulunud ja sellises tundlikus küsimuses ei ole me siiamaani jõudnud kokkuleppele, see on ka väga tähtis äh, poliitiline vahend Euroopa Liidu poliitikate elluviimiseks naaberriikides. aitäh! volinik ja nüüd äh, sõnavõtud fraktsioonide nimel. rahvapartei nimel saab sõna härra Bartolotsi, palun. aitäh, president. tänane arutelu abi andmise kohta Kirgiisi vabariigile annab meil võimaluse rääkida ka olukorrast seal riigis. kaks aastat tagasi oli seal väga vägivaldne etniline kriis. see ta-, destabiliseeris riigi nii majanduslikult kui poliitiliselt. nüüdseks on olukord stabiliseerunud ning põhiseaduse reform ning parlamendivalimiste ja presidendivalimiste tulemused on käivitanud vajalikud reformid ähm, Eh, riiki demokraatia poole viia. Euroopa Liit on korduvalt öelnud, et soovib toetada progressi ja annab ka finantsabi Kirgiisi Vabariigile. see on äärmiselt, äärmiselt oluline Kirgiisi Vabariigile, et finantseerida oma majanduslikke ja sotsiaalseid reforme. ma siiralt loodan, et see praegune vaakum institutsioonide vahel ähm, leiab lahenduse niipea kui vähegi võimalik, niimoodi, et saaks lõpuks kinnitada abi andmise Kirgiisi Vabariigile. Need viivitused, esiteks nad mõjutavad otseselt seda riiki, kes ootab toetust, teiseks ähm, mõjub see halvasti ka Euroopa Liidu kuvandile Ehm, rahvusvahelise üldsuse silmis ehm, muutub kahtlaseks Euroopa Liidu ehm, usaldusväärsus. me käisime Kirgisi Vabariigis ja selles konkreetses küsimuses kuulsime, et on tohutu tohutu viivitus Euroopa Liidu institutsioonides, et ei ole ikka veel seda otsust tehtud, ma loodan, et see olukord laheneb niimoodi, et Euroopa Liit ähm, muutuks usaldusväärsemaks ühelt poolt ja teiseks, et oleks võimalik äh, rahasaajaid stabilise-, stabiilsemaks muuta ning äh, võidelda ka rahvusvahelise terrorismiga. aitäh, härra Bartolozzi ja sotsiaaldemokraatide nimel härra Kutas, palun. aitäh, ma olen väga rahul selle ähm, raportiga kolmekümne miljoni kohta Kirgiisi Vabariigile, ma loodan, et see aitab Kirgiisi Vabariigil ületada mm, sotsiaalmajanduslikud probleemid. on väga kahetsusväärne muidugi mm, Äh, et millised sündmused seal kahe tuhande kümnendal aastal äh, aset leidsid, siiski toimusid pärast seda äh, valimised, muidugi siis ka toi-, oli veel pärast seda etnilisi konflikte. ma loodan, et makromajanduslik finantsabi aitab kaasa tähtsate äh, reformide läbiviimisel ning parandab Kirgiisi Vabariigi ja Euroopa Liidu suhteid. kolleegid juba seda käsitlesid ning ma loodan ja usun, et Euroopa Liidu diplomaatia siin toimib selleks, et meie usaldusväärsus seal ei kaoks, aitäh. härra Kasak, palun äh,, Alde. Благодаря, господин председател, уважаеми господин комисар aitäh, president, lugupeetud volinik, lugupeetud kolleegid. kuigi Kirgiisi Vabariik ei ole eh, makromajandusliku finantsabi alases eh, vaateväljas on siiski ta öö, eh, vägagi vaateväljas jutt on siis kolmekümne miljonilise finantsabi andmisest Kirgiisi Vabariigile. meie jaoks on murettekitav eh, Keskpanga ja rahandusministeeriumi eh, siis rahandamisskandaalid, rahade väärkasutamine. meie jaoks on murettekitav ka inimõiguste küsimus ning etnilised pinged selles riigis me arvame siiski, et Kirgiisi Vabariik on astumas samme selleks, et reeglitepäraselt ähm, Euroopa Liidu abi kasutada. Euroopa Liit on valmis toetama neid riike, kes on selged sihid demokraatia suunas seadnud. kui aga Kirgiisi Vabariigis peaks toimuma mingisuguseid negatiivseid tendentse, siis sellisel juhul komisjon ei peaks kõhklema ja, ja peatama finantsabi andmise. härra Moreira rääkis, et võtmeküsimus on siin tegelikult äh, komitee menetlus. mina arvan, et komisjon, nõukogu ja loomulikult parlament peavad näitama eeskuju peavad kasutama kainet mõistust ning jõudma äh, kokkuleppele niimoodi, et Lissaboni lepe saaks ellu viidud. aitäh. Äh, proua Nicole Kiil-Niisen. kahe tuhande kümnenda aasta sündmused ning äh, uue konst-, põhiseaduse vastuvõtmine olid alguseks demokratiseerumise protsessile Kirgistanis, tegemist on vaese riigiga, mida on majanduskriis eriti tõsiselt äh, puudutanud. Äh, just Kirgistanis äh, otsustati algatada pilo-, pilootprojekt demokraatia toetamiseks, hoolimata piinamistele vanglas Askarov mõisteti eluajaks vangi, tema on Usbeki rahvusvähemusest. Askarov on ähm, rahvusliku leppimise sümboliks ometigi eh, ja üheks stabiilsuse garantiiks lõunaosas eh, valitseb eh, täielik karistamatus, kus Usbeki enamus välistab igasugused lepitavad tegevused. pealinnas on võimule lähedal seisvad isikud kiusanud taga vabu ajakirjanikke. samuti on kohaliku KGB käsilaste poolt kinni peetud rahvusvaheliste organisatsioonide esindajaid, erinevaid inimes-, inimõiguste kaitsmaid, tegemist on väga tõsiseltvõetavate sündmustega ning äh, Äh, see on täielikult vastuolus rahvusvaheliste konventsioonidega, millele Kirgistan on alla kirjutanud, proua Ashton, kes Biškekis viibis, ei rääkinud äh, ei inimõiguslaste tagakiusamisest ega härra Skarovi süüdimõistmisest. me ei saa niimoodi kinnisilmi edasi tegutseda, samal ajal kui olukord Kirgistanis drastiliselt äh, halveneb, meie ei saa oma fraktsiooni poolt selle ettepaneku poolt äh, hääletada, me peame nägema ennem konkreetseid edusamme kohtusüsteemis ning korruptsioonivastases võitluses Kirgistanis. Paška. aitäh, meie järgmisena härra Paška, palun. aitäh, president, lugupeetud volinik. kahe tuhande üheksanda aasta finantskriisi tekitatud probleemid on võtnud, on viinud välja etnilise vägivallani Kirgiisi Vabariigis. Äh, valitsusel on õnnestunud poliitilist olukorda stabiliseerida ja ellu viia demokraatlikud re-, reformid, toimusid ka demokraatlikud valimised. paraku demokratiseerimine on ikka veel ohus, kuna riik ei ole stabiilne. IMF-i hinnangul on riigil kolmesaja kolmekümne miljoni struktuuriline defitsiit aastatel kaks tuhat üksteist, kaks tuhat kaksteist. on tehtud ettepanek ähm, anda kolmkümmend miljonit eurot finantsabi, pool sellest on laenudena ja pool toetustena. kui IMF-i ekspertide prognoos realiseerub, nad nimelt on öelnud, et riigil õnnestub finantsabi abil äh, Äh, saavutada majanduslik stabiilsus, vältida poliitilisi probleeme äh, ja jätkata demokraatlike institutsioonide stabiliseerimisega, siis sellisel juhul tegelikult Euroopa Liidu finantsabi täidab eesmärgi pikemas perspektiivis, aga komisjon peaks pidevalt äh, kontrollima, kas raha täidab oma eesmärgi ja annab tagajärgi. aitäh! Äh, ütleksin tere tulemast äh, volinik Polgile, kes praegu just saabus. härra või proua Stassen Laurence, aitäh! Euroopa võitleb tohutu finantskriisiga. liikmesriikidel on vaja vööd pingutada, äh, kodanikel on raske kuidas saab sellises olukorras äh, jätkuvalt tšekke kirjutada kaugetele riikidele, kui, kui meil endagi eest hoolitsemisega on raske? Ähm, seitse miljardit on abi antud juba pärast äh, nende finantsraskuste ähm, algamist ja tihti lähevad need sellistesse riikidesse, kus on, vohab organiseeritud kuritegevus ja korruptsioon äh,. seda makromajanduslikku abi peaks ähm, andma naaberriikidele, Euroopa Liidu naaberriikidele, seitse tuhat kilomeetrit eemal paiknev Kirgiisia ei ole Euroopa Liidu naaberriik, ta on Hiina ja nii edasi naaberriik. seal on inimõiguste rikkumisi, paljud aktivistid on vanglasse pandud, see on üks maailma kõige korrupteerinumaid riike ja Euroopa Liit äh, lahkelt annab talle kolmkümmend miljonit äh,, millest viis nad saavad äh, kulutada oma suva järgi. ausalt öeldes on raske kujutada ette äh, suuremat kontrasti. me oleme finantskollapsi äh, kokkuparisemise lävel ja ikka äh, anname raha kellele iganes, maksumaksjate raha kasutatakse selleks, et maksta rahalisi kingitusi kaugel olevatele riikidele nagu Kirgistan, see on lihtsalt häbiväärne ja see asi peab lõppema suur aitäh, nüüd äh, proua Jeegle. aitäh, president, volinik. tere tulemast. ma väga pooldan seda, et see raha Kirgiisia Vabariigile läheks. kaks tuhat kümme olid riigis suured rahustused, rahutused, kuid nüüd on stabiliseerimise faas. praeguses olukorras on väga oluline, et tihedas koostöös teiste rahvusvaheliste organisatsioonidega pakume omapoolset tuge. on õige ja oluline, et me seome teatud tingimused selle abi andmisega, näiteks inimõigustest kinnipidamine, demokraatia ülesehitamine seaduse põhjal ja muu. me peaksime samuti jälgima raha kasutamist koos Kõrgõzstani võimudega, nii et need miljoneid leiaksid kasutust õiges kohas. Euroopa Liidul on hädavajalik kontrollida selle raha kulutamist, nii et Kirgiisi Vabariigi tulemusena Kirgiisi Vabariik ei muutuks sellest sõltuvaks, vaid suudaks ise oma probleemidest üle saada. Kirgiisi Vabariik on lubanud luua suuremat demokraatiat ja lepitust, sotsiaalsed, poliitilised ja majanduslikud reformid tuleb läbi viia kodanikuühiskonna aktiivsel osalusel. Euroopa Liit peab toetust andma, aga samuti peab ta saama vabalt ka kritiseerida. loomulikult peame osa, olema usaldusväärsed, usutavad, Kirgiisia vabariik ei tohiks kannatada tänu sellele, et Euroopa Liidus ei ole üksmeelt ja arvestades seda, kui geopoliitiliselt oluline on Kesk-Aasia Euroopa Liidu jaoks, siis MFA on oluline signaal kogu selle piirkonna jaoks. suur aitäh, Rico Noninaldi! suur aitäh, president, kolleeg, volinikud! ma ei taha korralda neid muresid, mida juba väljendasid, väljendas härra Morele. loomulikult on see MFA väga oluline, need, kes seda piirkonnat piirkonda tunnevad. see on väga oluline kaubanduspoliitika mõttes ja äh, välispoliitilises mõttes. Kirgiisi Vabariik oli üks esimesi riike peale iseseisvumise saavutamist, kes said, sai oma üleminekuraskustega hästi äh, hakkama. praegusel hetkel on ta madalseisus, kuid sellest on saanud WTO liige ja tal on väga elav kodanikuühiskond siin on väga suured eh, regionaalsed kriisid olnud, kuid ta püüab neid lahendada ja lahendab. loomulikult on see kõik avaldanud mõju riigile, kus vaesust on ikka veel palju. see abi tähendab, et komisjonil ja Euroopa Liidul on suur roll mängida koos kõrg-, eh, Kirgiisia võimudega selleks, et luua struktuurilisi reforme. ja usun, et see võib olla oluline tasakaalustaja Venemaa ja Hiina vahel selles piirkonnas. Euroopa Liidul ja komisjonil on oluline roll, kuid peame olema siin ettevaatlikud, eriti arvestades iga reformi sotsiaalset jätkusuutlikkust. vaestes väga kõvasti tööd tegevates riikides, kus, kellel on väga palju väärikust. loomulikult vajab see riik meie abi, kuid võimud peavad respekteerima inimõigusi ja Asman Askarovi juhtumi puhul, nagu näiteks, kes on olnud Usbeki vähemuse mittevägivaldne esindaja. aitäh härra Peeterle, olles üks Kesk-Aasia riikidest. Kirgiisia vabariik saat-, sattus kahe tuhande kümnendal aastal väga tõsisesse olukorda, need mõjud muutused on mõjutanud ka riigi majandust. aastal kaks tuhat kümme valisid kodanikud konstitutsioonilised reformid ning riik on asunud parlamentaarse demokraatia teele. loomulikult on see suur väljakutse nii vabariigi enda jaoks kui tema naaberriikide jaoks. kahe tuhande viiendal aastal käisin isiklikult Äh, ja nägin, kui keeruline on see olukord seal riigis. Kirgiisia vabariik on riik, kus toimub väga suur makromajanduslik muutus ja see loomulikult on väljakutseks tema demokraatiale. mul on väga hea meel näha, et Euroopa Parlamendi komisjon äh, pooldas seda abi ja ma loodan, et me seda ka toetame suur aitäh proua Peterle ja nüüd vaba mikrofon, härra Multse. Euroopa Liit ei ole suutnud oma mõju kehtestada Kesk-Aasias. geopoliitiliselt ja strateegiliselt on see tähtis piirkond. tõsiasi, et seitsesada viiskümmend miljonit, mis lubati, ja see on külmutatud nüüdseks see loomulikult ei ole suurendanud usaldust Euroopa vastu. Kirgiisia vabariik on ainu-, vabariik on ainus Kesk-Aasia riik, mis on demokraatia teel, aga tal on endiselt pikk maa minna ähm loomulikult on vigu tehtud selles, kuidas äh, mingisuguste protsessidega on tegeldud, inimeste õigusi on rikutud, selliseid juhtumeid on päevavalge tulnud, nii et ilmselgelt tuleb väga palju veel teha inimõiguste vallas kõik sõltub selles, kas poliitilisi ja konstitutsioonilisi reforme viiakse ellu, kas ühiskonnad hea, aktsepteerib. Euroopa Liidu finantsabi koos Euro-, Venemaa finantsabiga võib minu arvastada toetada neid reforme. aitäh! kas on teisi sõnavõtte, võtusoove vaba mikrofoni all? okei okay,, siis volinik De Guht. aitäh, härra president. mõned liikmed on tõstatanud küsimuse, miks me anname sellist makromajanduslikku abi riigile, Kirgiisia, äh, Kirgiisi vabariigile, riigile, kes ei ole tegelikult osa meie traditsioonilisest naabruspiirkonnast. kuigi mina väidaksin, et Kirgiisia käib geostrateegilises mõttes meie naabrusse, siis see on loomulikult poliitilise arutelu küsimus makrorahandusliku äh, abi kriteeriumid äh, näevad ette erandolukorras äh, võimaluse toetada tegevust väljaspool MFA põhipiirkonda. Kirgis, Kirgiisia puhul taolised tingimused on täidetud, siin on Euroopa Liidu tugev poliitiline toetus Kirgiisia noorele parlamentaarsele demokraatiale mõned kolleegid viitasid sellele, et parlamentaarne demokraatia on suhteliselt habras Kirgiisias, seda ma võin ka kinnitada, aga see on ka väga habras riik. ja taoliste haprate riikide suhtes peaksime meie riiki aitama, kui me tahame edendada demokraatiat. teiseks, kiireloomuline vajadus toetada ma-, riigi majandus äh,, majanduslikku stabiilsust. sellel ajal sellise toetuse andmine väldib tegelikult suhteliselt nõrkadel ametiasutustel vältida uut, uue vägivallalaine tekkimist. me oleme näinud Kesk-Aasias seda, et Kirgiisia, kellel ei ole erilisi loodusressursse ja seetõttu sõltub ta suuresti kaubavahetustest, kaubavahetuses oma naaberriikidega ja siin on ka probleemid vähemustega nendes riikides, nagu öeldud siin, Usbeki vähemus Kirgiisias ja kolmandaks, Euroopa Liidu üldine orientatsioon anda abi riikidele, kes võitlevad demokraatia ja inimõiguste eest. jah, nad teevad seda ebaperfektselt, te ei pea mind selles veenma. aga see on esimene aspekt. see on selle sisu otsus, mis puudutab mikromajanduslikku abi samas on siin ka institutsionaalne aspekt kas me jõuame kokkuleppele nõukogu ja parlamendi vahel selles, millist protseduuri kasutada tuleks. ja nimelt suhted parlamendi ja nõukogu vahel on siin küsimuses. küsimus on selles, kas taoline abi peaks sõltuma kahe institutsiooni vahelisest võitlusest meie seisukohas selline seisukoht ei ole õigustatud ja seetõttu peaksime äh, tõepoolest püüdma seda, sellest patiseisust üle saada. suur aitäh! suur aitäh, volinik, ja nüüd viina, viimane sõna raportöörile, äh, härra Moreira. aitäh, härra esimees kaks põhjust toetada seda ettepanekut. makromajanduslik abi või makrorahanduslik abi ei ole kingitus, see on laen ja investeering selleks, et stabiliseerida majandust ja konsolideerida demokraatlikku üleminekut Kirgiisias. makromajanduslik abi sõltub tingimustest, nimelt seaduse ülimuslikkusest eelkõige seda saame öelda siin, sest kui me vaatame äh, määruse viiendat artiklit, siis näete, et siin viidatakse konkreetselt äh, tingimustele, mis puudutavad pettuste ja korruptsiooni vastu võitlemist. mida me täna vajame, on see, et Euroopa Liit peaks tükkama tagasi abi, mille aluseks oleks olukord riigis või peaks seda abi kasutama selleks, et võimendada riigi võimekust ning saavutada progressi demokratiseerumisel, Kirgistani arendamisel ja minu arvates on see viimane olulisem argument, seetõttu kutsun teid üles toetama komisjoni äh,, toetama ja andma Kirgistani vabariigi, Kirgiisi vabariigile äh, finantsabi. suur aitäh, mu daamid ja härrad, kolleegid! sellega lõpeb debatt selle päevakorrapunkti üle ja hääletamine toimub homme kell kaksteist päeval.